Is there any chance of starting, Chairman? It is already ten minutes late. härra esimees, kas on lootust, et me alustame? kümme minutit oleme juba hiljaks jäänud. jah, härra Atkins, ma olen teiega täiesti nõus, tavaliselt oleme vaid meie siin õigel ajal kohal Bene, allora Diamo inizio al nostro incontro per rispettare la puntualità dei presenti. alustame oma koosolekut selleks, et äh, suudaksime ka ajast kinni pidada. nagu te teate, on meil täna päevakavas üks väga oluline teema, arvamuste vahetus härra Miroslav Latšakiga Euroopa välisteenistusest tema tegeleb Venemaa ja Lääne-Balkani ning samuti äh, Aasia küsimustega. täna keskendume Lääne-Balkani teemale, nagu te teate, on viimastel nädalatel Lääne-Balkani riikides leidnud aset mitmed erinevad kriisid, Kosovos uus hiljuti valitud president on saanud nüüd põhiseaduse vastasuse menetluse osaliseks. Makedoonias leiavad valimised aset juuni alguses. lisaks opositsioon otsustas parlamendist lahkuda Bosnia-Hertsegoviinas ning veel üks probleemne olukord kuue kuu jooksul ei ole valitsust veel moodustatud, valitsust ei olegi, nii et äh, sellises kontekstis äh, ei saa me küll väga mõelda seda, et tee Euroopa Liitu oleks äh, kuidagi lihtne. kõigepealt Albaaniast. seal ei ole ka olukord kuigi palju parem Strasbourgi täiskogul otsustas parlament saata ajutise delegatsiooni Albaaniasse selleks, et äh, vaadata, kuidas toimuvad järgmised kohalikud äh, valimised maikuus. üritame pidada silma peal kõikidel demokraatlikel reformidel selles riigis, mida tuleb endiselt veel parandada. üritame loomulikult äh, kursis olla kõikide nende teemadega ja kui võimalik, siis äh, kasutada ka kõiki meie käes, käsutuses olevaid vahendeid. nagu te teate, on meil aega üsna vähe, sest et kell kümme peame alustama hääletust ja seega annaksin kohe sõna härra Miroslav Latšakiga, suure huviga ootan, mida teile öelda. suur tänu, härra esimees, tere hommikust kõigile suure rõõmuga räägin täna teile hiljutistest arengutest Lääne-Balkani piirkonnas. tulin just hiljuti Balkani riikidest tagasi, härra Barroso käis neljas riigis Lääne-Balkani, Balkanis ja ma saan aru, et ka härra Füüle äh, räägib sellest visiidist täna hiljem, nii et mina räägiksin pigem eraldi riikidest. ma tean, kui aktiivselt tegutseb Euroopa Parlament äh, Balkani piirkonnas ja kindlasti on vaja saata Euroopa Parlamendi sõnum välja ühehäälselt ja selles osas olen valmis äh, proaktiivselt teiega koostööd tegema. on Serbia, Kosovo, Montenegro, Albaania ja Bosnia-Hertsegoviinaga ette nähtud parlamentidevahelised kohtumised enne suvepuhkust kõigepealt tahaksin rääkida kiirelt paarist arengust äh, Lääne-Balkani riikides. loomulikult toimub areng selleks, et liikuda Euroopa Liidu suunas, kuid endiselt on seal suured väljakutsed. kohalikud valimised leiavad aset Albaanias järgmisel kuul ning äh, parlamendivalimised Makedoonias juunis, äh, Horvaatias ja Serbias kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses Lääne-Balkani äh, piirkondlik koostöö järjest paraneb, kirjutatakse järjest alla kahepoolsetele lepingutele ja leiavad aset äh, ka väga olulised äh, kohtumised, nagu näiteks tippkohtumine juunis. lepitusprotsess on alustatud esimesel aprillil Montenegro, Serbia ja Kosovo on sellega nõustunud, kuid mitte teistes Balkani piirkondades, nüüd olukordadest äh, erinevates riikides. meid paneb väga muretsema poliitiline olukord Bosnia-Hertsegoviinas, valitsuse äh, moodustamine on täiesti blokeerunud, me oleme näinud, et on äh, tekkinud ka poliitiline kriis. valitsus ei ole sinna võtnud sisse kahte horvaatlaste parteid ja see ei ole kuigi hea ja Republika Srpska president on alustanud referendumit äh, riikliku süüdistaja osas. on vaja valitsust, mis võimaldaks läbi viia suured reformid, sest et muidu läheb kaduma palju aega sellel riigil ja jääb teistest riikidest piirkonnas maha. Euroopa Liit peab keskenduma olukorrale Bosnia ja Hertsegoviinas, järgmistel nädalatel loome või tagame oma suurema poliitilise kohaloleku selleks, et oleks üks ja ainus Euroopa Liidu esindaja hetkel otsime sobivat delegatsiooni juhti, kellel oleks väga tugev mandaat ning äh, väga tõhusad tööriistad ning ta saaks tegeleda kõikide Euroopa Liidu äh, teemadega seal piirkonnas. teeme seda koostöös meie võtmepartneritega rahvusvaheliselt Äh, Pristina valitsus on nüüd olemas ning äh, uus president on valitud, kuid siin on siiski väga suured väljakutsed, oleme valmis neid aitama nende lahendamisel. kõigepealt ähm, piirkondliku stabiilsuse vaatenurgast on kõige olulisem dialoog. Kosovo ja Serbia dialoog eelmisel kuul lõpuks ka alguse sai, Euroopa Liit äh, üritab seda lihtsustada selleks, et toimuks edasiminek mõlema poole jaoks ning parandada ka inimeste elu koha peal esimesed kaks kohtumist leidsid aset märtsis ja seda väga konstruktiivses vaimus. järgmine kohtumine toimub enne lihavõtteid. mingisuguseid väljapaistvaid tulemusi veel ei ole, kuid sügavuti räägiti mitmetest erinevatest küsimustest, mis puudutavad inimeste igapäevaelu ning teatud positiivseid edasiminekuid oleme näinud näiteks piirkondliku koostöö ehk siis CEFTA osas loomulikult on õhkkond üsna keeruline sel aastal keskendume dialoogile just nimelt Lääne-Balkani riikides. Albaaniat olen maininud juba rohkem kui korra, proua Ashton tegi väga selge avalduse kolmekümne esimesel märtsil Albaania kohta selles osas, et tuleb alustada uuesti poliitilised dialoogi, ta ütles, et eh, otsest poliitilist dialoogi erinevate poliitiliste jõudude vahel ei ole ning seetõttu on ka areng seisma jäänud veebruari täiskogul kiitis parlament heaks ka resolutsiooni Albaania kohta. poliitiline dialoog on väga oluline. kahekümne teisel märtsil Tiranas käisin mina kolmandat korda äh, Tiranas jaanuarikuust saadik. Äh, me peame ju koostööd tegema ka rahvusvaheliste partneritega, Ameerika Ühendriikidega, Euroopa Nõukoguga, toimus ümarlaud Albaania parlamendis, mis kestis mitu päeva, seal olid kõige olulisemad poliitilised pooled kohal ja selleks, et järgmised valimised vastaksid Euroopa standarditele. tahaksin teid kui institutsiooni kutsuda üleks väljendama täielikku toetust kõikidele nendele jõupingutustele, nii valitsusele kui ka opositsioonile selleks, et äh, neil oleks juba korralik õiguslik raamistik äh, kohalikeks äh, valimisteks. kriis on kestnud juba kaks aastat ja Tiranas on nii sümboolsed kui ka poliitiliselt väga suured väljakutsed. nii et te peaksite üles kutsuma neid dialoogile, see oleks kindlasti väga teretulnud nüüd Makedooniast. Euroopa välisteenistus on võtnud teatavaks teie raporti selle riigi kohta, mis kiideti heaks teisel aprillil, sealhulgas ka liitumisläbirääkimiste alustamise osas. loomulikult soovime heanaaberlikke suhteid, Lääne-Balkani riikide jaoks on väga oluline just nimelt selliste suhete olemasolu. seal on samuti tulemas valimised Euroopa Liidul on seal oma reformikava, aga loomulikult äh, iga riigi poliitilised liidrid otsustavad, millal nad valimisi korraldavad ja meie seda otsust ka austame. Äh, vali, valitsuskoalitsioon ning opositsioon peavad leidma kokkuleppe nii valimiskomisjoni osas kui ka parlamendis. ma toetan kõiki jõupingutusi äh, selleks, et kõik erakonnad võitleksid selle eest, et need valimised oleks läbipaistvad, demokraatlikud, õiglased ja just nimelt sellise sõnumi andis neile edasi eelmisel nädalal ka härra Barroso. Belgradis on nüüd uus valitsus juba olemas, ei ole aega raisata, komisjon on juba öelnud, et Serbia on osa kahe tuhande üheteistkümnenda aasta liitumisstrateegiast ja et see on oluline samm edasi liitumise suunas Euroopa Liiduga. me loodame, et Serbia koostööd ähm, EULEX-i missiooniga tugevdatakse veelgi, eriti Põhja-Kosovo osas. Ah, ja koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga endise Jugoslaavia jaoks on samuti väga oluline meie suhted Montenegroga on äh, väga tugevatel alustel, meil on juba äh, kohtumine assotsiatsiooni partnerlusnõukogu raames juunikuus ja see on võimalus vaadata üle äh, areng seitsme peaprioriteedi osas. ja selle alusel teeb komisjon ettepaneku, kuidas edasi liikuda. seal on oluline piirkondlik stabiilsus, suhted naaberriikidega on head Serbia diasporaa strateegia on aga äh, tekitanud probleeme idanaabritega, eelkõige tuleb keskenduda heanaberlikele suhetele, Horvaatiaga oleme liitumisläbirääkimistega peaaegu lõpule jõudnud, üheksateistkümnendal aprillil leiab aset siinsamas Brüsselis järgmine voor ja kaks peatüki äh, ilmselt siis suletakse. kõige tundlikum teema on õigusvaldkond ning põhiõigused ja härra Barroso üleskutse äh, peaministrile ning äh, presidendile eelmisel nädalal äh, mind väga julgustas. valitsus on pühendunud sellele, et läbirääkimised ka lõpule viidaks. valitsus siis korraldab ka äh, parlamendivalimised. nii et äh, nagu te näete, olukord Lääne-Balkanil on pigem keeruline, igas riigis on omaenda spetsiifilised väljakutsed, kuid samas on neil kõigil midagi ühist, nimelt äh, Euroopa vaatenurk, see aitab neil viia läbi väga olulisi reforme ning tagada neil poliitiline, majanduslik ning õigussüsteem, mis on lähemal Euroopale. Need riigid kõik on pühendunud Euroopale ja me peaksime täielikult neid nende jõupingutustes toetama, aitäh! doktor äh, Laitšak, äh, abbiamo un äh, suur aitäh, doktor Laitšak, teile! mul on pikk kõnelejate nimekiri kes kõik tahavad küsimusi esitada. ma annan igale sõnavõtjale kolm minutit kõneaega ja kõigepealt saab sõna Kagu-Euroopa delegatsiooni juht härra Kukan, teil on kolm minutit. suur aitäh, lugupeetud esimees, te annate meile kolm minutit, seda on päris palju. tere tulemast teile, härra Laetšek, me hindame teie tehtud tööd. seda sellepärast, et see regioon on tõesti selline, et seal tuleb pidevalt aktiivselt tegutseda. ma arvan, et härra Laetšak käsitles kõiki asjakohaseid küsimusi eh, Lääne-Balkaniga seoses oma sõnavõtus. ta rääkis sellest, mida on vaja teha eh, lähitulevikus seal piirkonnas. mina tahaksin rõhutada seda, mida tema isegi kaks korda oma sõnavõtus ütles, et meil on vaja ühist lähenemist eh, selleks, et komisjoni ja teistega Lääne-Balkani olukorraga toime tulla. ma äh, tahaksin äh, öelda äh, seda, et Lääne-Balkani konverents toimub meil siin Euroopa Parlamendis ja seal osalevad mitmed kõnelejad Lääne-Balkani riikidest ja ma arvan, et oma aruteludes nendega me peaksime seda punkti just eriti rõhutama. see on ääretult oluline mis äh, puudutab äh, küsimusi nüüd, äh, siis küsimusi võib küsida palju ähm,. härra Lätšak käsitles enam-vähem kõiki küsimusi tegelikult nende riikidega seoses, aga ma tahaksin küsida kolme riigi osa sellele vaatamata, kõigepealt Albaania äh, Äh, me oleme investeerinud väga palju selleks, et Albaania poliitikuid aidata välja sellest poliitilisest kriisist, mis äh, äh, ähvardab panna ohtu riigi poliitilise tuleviku ning ilma poliitiliste vahenditeta on keeruline rääkida kiirest edust tulevikus. kohalikud valimised, mis toimuvad kaheksandal mail, võiksid saata välja hea signaali selles osas, et nad on valmis valima läbipaistva demokraatliku tee edasi. ja minu küsimus ongi sellega seoses selline, et äh, mida teie, härra tegevdirektor, arvate, mida saaks teha veel ära selleks, et mitte korrata seda olukorda, äh, mis äh, võttis aset pärast viimaseid parlamendivalimisi ja mis tegelikult juba ka, veel ka praegu aset leiab? Makedooniaga seoses mainisite te Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud resolutsiooni, kus kutsuti üles alustama kohe liitumisläbirääkimisi, aga ilma nimeküsimuse lahendamiseta on äh, väga keeruline äh, rääkida tulevasest äh, konkreetsest edust ja edusammudest. Ähm, ma arvan, et tulevane parlament oma uue mandaadiga peaks tegema kõik selleks, et kiirendada riigi äh, liitumist Euroopa Liiduga. Äh, Belgrad, Belgradi ja Pristina vahelist dialoogi te mainisite ka. Äh, seda me peame tulevikus veel selgemalt vaatama, suur aitäh teile! suur aitäh, härra Kukan! proua Pakk tema on Bosnia-Hertsegoviina alane raportöör, palun, teil on kolm minutit. suur tänu, mul on hea meel, et te, härra Laitšak, olete täna. soovin teile teie tulevases töös Kosovos palju edu. kas te ei arva nii? kahju. tahaksin öelda paar sõna Bosnia kohta ja siis Albaania ja Kosovo kohta Bosnias on meil selline olukord, mis on nüüd aasta-aastalt halvemaks muutunud. etniline killustatus on suurem kui kunagi varem, isegi pärast sõda oli olukord parem ja praegusel hetkel poliitikud kasutavad seda etnilist lõhet ära nii palju kui võimalik, selleks et mitte midagi teha ehm, inimeste jaoks. ei ehitata üles taristuid, energiavõrke, haridust ei anta, kutseharidust ei toimu nii et valitsust ei ole, mitte midagi ei toimu. ja ma arvan, et see viis, kuidas valitsust moodustati, ei olnud õige ja korrektne, aga mina ei saa seda muuta ja põhiseaduslik kohus peaks seal oma arvamuse sekka ütlema aga kui te nüüd ütlete, et meil on tugev, et me oleme tugevdatud poliitiliselt esindatud, mida see siis tähendab? kus on meie meetmed selleks, et neid meesterahvaid seal, sest põhiliselt on seal ainult meesterahvaid, sundida nüüd ennast kokku võtma ja riigis midagi ära tegema? meil on mõni meede, me võiksime näiteks öelda, et kui te ei tee seda, siis te ei saa mingit rahalist toetust. ehk et me külmutame kogu finantsabi enne, kui te mitte midagi muud ei tee. ma arvan, et ei ole võimalik kuidagi teistmoodi läheneda sellele asjale, mul on väga kahju, et niimoodi tuleb siin öelda ja neid ettepanekuid teha, aga minu viimased kakskümmend kaks aastat töökogemusi näitavad, et teisiti ei ole võimalik. tuleb avaldada survet, sest muidu mitte midagi ei muutu. teiseks, meil on vaja mingit Dayton pluss lepingut, meil on vaja uut Daytonit, meil tuleb edasi liikuda. aga need meesterahvad seal ise ei ole võimelised seda välja töötama. kas me siin äkki saaksime survet avaldada sunnimeetodil, öelda, et nüüd istute maha ja teete midagi ära? ja minu arvates kuulub sinna juurde ka see, et ei komisjon ega ka nõukogu pole mitte kunagi midagi teinud. nimelt, et see föderatsioon niimoodi moodustati, nagu moodustati, ei ole ju inimeste süü seal. Washingtonis sõlmiti see kokkulepe ja praegusel hetkel inimesed seal on jäetud tagaritta, nii et see on see asi, mille tahaksin teile ukse ette panna, et te sellega tegeleksite ja tõesti, väga õudne on see, et meil ei ole korralikke esindajaid ja need, kes seal praegu tegutsevad, ei saa oma ülesannetega hakkama nii hästi, nagu meie saaksime. mis puudutab Kosovot, siis mul on väga kahju, et asjad läksid seal nii, nagu läksid praegu, kuid mis mind väga-väga ärritab, on see, et me tegelikult ei mängi seal mitte mingit rolli enam. EULEX-i operatsiooni all ei ole ju mitte ainult meie, vaid tegelikult on seal täiesti uued võimustruktuurid, mis on meid kõrvale lükanud. ja nüüd veel paar sõna ka Albaania kohta. mina olin selle vastu, et Albaania valimisi vaadeldakse. siiamaani olen kõiki vaadelnud ja tõesti, mina ei lase ennast lolliks teha. eelmised valimised olid kõige paremad valimised. mitte keegi ei kahelnud selles, et valimised olid õiged, kas me olime kohal või mitte, mitte kedagi see ei huvitanud, seepärast mina sinna enam ei sõida ja muide, mitte mingeid loorbereid me sellest ei lõika. suur tänu, proua Pakk ja nüüd järgmisena härra Katšin, palun, kes vastutab äh, Serbiaga suhete eest. president, Mr Lajčak, welcome and uh, we really appreciate tere äh, tulemast, härra Laitšek, me hindame teie poolt tehtud tööd ja pingutusi äh, ning hindame ka volinik Füüle ja komisjoni presidendi poolt tehtud. mina olin koos teiega missioonil, ma ei taha eh, seal riigis äh, olukorda alahinnata, ma tahan äh, rõhutada seda, et me peame midagi ära tegema, sellepärast et äh, nad ise ei suuda midagi ära teha. meil on vaja läbimurret saavutada. Äh, loomulikult Bosnia olukord on raske, Albaanias on olukord samasugune, aga mina tahan rääkida tegelikult Makedooniast. kuus aastat on läinud mööda, edusamme ei ole saavutatud, läbimurret ei ole saavutatud ja tegemist on väga halva näitega. tegemist on väga halva suunanäitajaga meie vajame läbimurret äh, nime küsimuses. Äh, ilma kompromissita midagi ei toimu. me peame lihtsalt äh, vaatama tõelisusele näkku, kes on osa lahendusest ja kes on osa probleemist mina tahan luua ja panna paika eeltingimused, et need, kes probleemi põhjustavad, muutuksid ja hakkaksid teistmoodi käituma selleks, et parandada suhteid naabritega, kõik naabrid peavad äh, pühe, panustama sellesse, et suhteid parandada ja äh, probleemist, probleemile lahendus leida. Ähm, Kosovoga seoses on mul üks küsimus, kas te tunnete seda uut presidenti? vist mitte, keegi ei tunne teda. aga mina tahaksin äh, öelda Äh, Serbia raportöörina järgmist. väga kummaline äh, on järgmine. pärast valimisi äh, Kosovos serbialased on lahenduse osaks, nad on valitsuse osas, neil on kolm ministrit, neil on asepeaminister, kes vastutab kohaliku tasandi omavalitsuste eest, neil on omad linnapead, aga need linnapead on kedagi, keda Belgrad ei tunnista Äh, neid ignoreeritakse täielikult. me äh, peame leidma lahenduse, äh, et Belgrad vähemalt jätaks nad rahule, kui muud midagi ei tehta jätaks nad rahule selleks, et nad Serbia albaanlaste kogukondade heaks oma ähm, vastutusalas midagi ära saaksid teha ja ma arvan, et see peaks olema osa dialoogist Serbia ja Kosovo vahel. ja minu ettepanek härra Laitšek on selline, et äh, mõlemad osapooled peaksid äh, selle küsimuse päevakorda panema. ma ei palu siin Kosovo tunnustamist, ma palun äh, praktilist ja käegakatsutavast lahendust linnapeade jaoks, et nemad saaksid tõesti ähm, serblaste eest hoolitseda, kes Kosovos praegu on. Äh, ma arvan, et sellest me peame kindlasti kõik hoolima, aitäh. suur aitäh, härra Katšin. Äh, proua Lunatšek, äh, tema on Kosovo raportöör, teil on ka kolm minutit suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin omalt poolt ka tervitada härra Lajtšekit siin välisasjade komisjonis. mina keskendun oma küsimused Kosovole ja Äh, jätkasin seal, mida härra Katšin just ütles, meil oli viieteistkümnendal just äh, kohtumine äh, Serbia omavalitsuste linnapeade ja aselinnapeadega Kosovos, see oli väga huvitav kohtumine, nad rääkisid seal oma probleemidest ja ma olen täiesti nõus sellega, mida Katšin ütles, need vajavad meiepoolset toetust ja on ääretult vajalik, et meie ütleksime Belgradile seda, et nemad seal peavad neid linnapeasid eh, Kosovos eh, toetama eh, ja seda nii põhja kui lõuna pool, kus on ka palju probleeme. ma tahaksin küsida teilt järgmist. milline on teie seisukoht selles, mida meie Euroopa Liiduna teeme rahvaloenduse küsimuses? see praegu toimub põhja lõuna pool, aga äh, põhja pool on suuri probleeme, ehkki on, on juba kokkulepe komisjoni ja äh, Serbia peaministri Setkovitši vahel, et nemad seda ka toetavad, aga see reaalsuses ei toimi. mida äh, teie saate ära teha, mida me oleme teinud selleks, et toetada nende osalust seal? ja nüüd dialoogi küsimus Kosovo ja Serbia vahel. ma arvan, et see on väga oluline protsess, praegu asjad toimuvad, aga probleem minu arvates on selles, et inimesed Kosovos üldiselt praegusel hetkel ei usu, et eh, nad saavad sealt midagi ka eh, kasu. Eh, tegelikult ma olen püüdnud öelda, et jah, nad tegelikult saavad ka sellest kõigest kasu, aga üldiselt arvatakse, et see dialoog ehm, teenib ainult Serbia huve, aga ma arvan, et meie omalt poolt, Euroopa Liidu poolt peame eh, selgelt välja ütlema seda, mida Kosovo sellest kõigest saab. Eh, tehnilised küsimused on väga olulised, jah, aga, aga me peame seda kindlasti rõhutama Euroopa integratsiooni taustal. mida te sellest eh, meile rääkida saaksite? ja veel üks asi, mida te ise ka mainisite, ehm, nimelt protsess EUT UNHCR-i ja Euroopa mm, Ameti ühildamine. nagu proua Pakk juba ütles, siis praegusel hetkel äh, Euroopa Liit on seal kohapeal erinevates äh, funktsioonides, aga äh, voli-, saadik Dell ja USA juhivad neid protsesse seal ähm, kui ma õigesti olen aru saanud, on meil teatud vahekokkulepe selle kõigega seoses. Ähm, milline ajagraafik on eh, selleks ette nähtud, et Euroopa Liidu esindaks üks inimene Kosovos? ma arvan, et see on ääretult oluline, toetamaks meie püüdlusi seal. Eh, sellepärast, et praegusel hetkel on erinevad institutsioonid ja erinevad inimesed seal, kes meid esindavad ja nad ei räägi eh, ühel häälel, jah, lugupeetud esimees, ma kohe lõpetan. mul on veel üks küsimus Horvaatia kohta. ma tean, et härra Barroso oli seal ja härra Füüle oli seal. mina kardan aga seda, et Horvaatias äh, eraldiseisvalt sellest äh, edusammust, mida on saavutanud äh, valitsus, siis kas elanikud tahavad Euroopaga liituda, meil on olnud arvamusküsitlusi seal, mis seda ei toeta. mida teie saaksite selle kohta öelda, kas seal riigis valitseb soov liituda Euroopa Liiduga või mitte? suur aitäh, proua Lunatšek. härra Tšanuk kes on Montenegro küsimuses raportöör. suur tänu, viimased kaks kuud on minu fraktsioon jõudnud ühele tasemele rohelistega. kõigi nende kuulamiste jooksul äh, peaks ikkagi niimoodi tegema, et kord ühed, kord teised, aga viimase kahe kuu jooksul on ainult rohelised seda teinud väga äh, lühidalt tere tulemast ka ECR-i poolt, mina olen Montenegro teema raportöör. kas saaksite meile anda infot ajakava äh, kohta selles osas, kuidas avatakse liitumisläbirääkimised Montenegro jaoks, Montenegro on õigel teel, see on loomulikult väga hea, aga nüüd on nad äh, jäänud ummikseisu mina olen Montenegro sõprade äh, rühma asutajaliige ja äh, mis on saanud sellest äh, nime küsimusest, mis blokeerib Makedoonia liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Monten-, vabandust, Makedoonias, nagu te teate, on juunikuus valimised ja tuleb hoiduda sellest, et see läheks äärmuslaste kätte, kes on Euroopa Liidu ja äh, NATO liitumise vastu. Kosovo-Serbia dialoog, mille vahendajaks on Euroopa Liit, mis, mis, äh, millised praktilised tulemused sellel võivad olla, äh, miks on nii, et Iisraeli ja Palestiina läbirääkimiste puhul näiteks käsitletakse maavahetustehinguid olulise osana läbirääkimistest ja mitte Balkani riikide puhul ja viimaks Kosovo kohta tõstatati siin elundi kaubanduse küsimus äh, Kosovos ja äh, tahaksin teada, mida Eulex teeb selleks, et seda uurida ja mida tehakse selleks, et kaitsta tunnistajaid? Grazie, onorevole Tannok. suur aitäh, lugupeetud härra Tannok. nüüd pärast raportööri on sõna koordinaatoritel. härra Vigenin, kaks minutit, palun. suur tänu, härra esimees. siiski üks äh, minupoolne märkus meile tundub et olukord Lääne-Balkani riikides ei arene positiivses suunas. hetkel on meil vaid üks edukas lugu sealt ja see on Montenegro juhtum, et kõikide teiste riikide puhul on näha, et olukord halveneb või siis vähemasti on seal võetud vale suund Ehm, räägitakse ikka ja jälle sellest laienemisväsimusest Euroopa Liidus, aga tundub, et seal piirkonnas endas on teatud äh, tüdimus liitumisest. ja kuna Euroopa Liiduga liitumine tundub olevat nii kauges tulevikus, siis liidrid seal piirkonnas ei ole valmis tooma ohvriks omaenda populaarsuse, mistõttu võivad nad ju siis ka valimised kaotada nii et seega nad keskenduvad väga lühiajalistele eesmärkidele. ja selles osas teie ise ja ka härra Füüle peate olema loovamad selleks, et leida viise, kuidas julgustada Lääne-Balkanil ähm, reformide jätku ja kuidas nad tuua ikkagi siia meie ähm, perre ühesõnaga, tegemist on jagatud vastutusega. ja nüüd veel äh, üks märkus Bosnia kohta. tundub, et meie poliitika Bosnia suunal lihtsalt ei tööta. proua Pakk juba ütles, et seal on olukord hoopis halvenenud, konflikt kestab edasi, äh, killustatus on järjest suurem. nii et äkki peaksime oma lähenemise selle riigi suhtes läbi vaatama, loomulikult on alati lihtsam lihtsalt äh, rõhuda praegusele poliitikale, nõuda neilt äh, tulemusi, aga nad peavad ju ka meisse uskuma ja kui nad ei usu, et see, mida meie nõuame ja üritame läbi suruda, on üldse mingisuguseks lahenduseks, siis ei suuda me sealt kunagi mitte midagi saavutada. nii et äkki peaks äh, uuesti läbi vaatama Bosnia juhtumi. suur aitäh! nüüd kolm minutit äh, härra Kuntisele, Albaania raportöörile. suur tänu, ma teen lühidalt, tahaksin tänada härra Laitšakit kogu selle informatsiooni eest, mida ta andis. mul on küsimus Kosovo kohta seal on probleeme uue presidendi valimisega ja sellega, et valimised olid põhiseadusega vastuolus, mis on kogu regioonis stabiilsust vähendanud. kuidas seda olukorda lahendada? meil on tõesti tegemist väga raske küsimusega ja probleemiga Albaanias, kui põhiseadust rikutakse. parandage mind, kui ma eksin, aga ma ei usu, et äh, me näeme seal märke, mis oleksid julgustavad valimiskampaaniat saatis vägivald valimisi ka ja mind tõesti, mulle tõesti valmistab muret see, kas meil on võimalik seal pidada rahumeelseid demokraatlikke valimisi. minu küsimus on järgmine. kas te arvate, et Euroopa Liidu kaasamine ja kohalolek, Euroopa Liidu vaatlejate kohalolek aitab midagi parandada. mul ei ole midagi selle vastu, selle vaatlusmissiooni vastu, kas te tõesti arvate, et selline vaatlusmissioon ka olukorda parandaks? ja selline lõpp, selline üldine küsimus lõpetuseks, härra Laitšev, te käite seal piirkonnas väga palju, te räägite valitsusjuhtidega, poliitiliste jõudude juhtidega, milline on teie üleüldine mulje, mida inimesed ootavad teilt ja mida nad üleüldse ootavad Euroopa Liidult? kas nad ootavad, et meie pakuksime välja lahenduse väga rasketele probleemidele, mida ei ole võimalik pa parandada, kas nad soovivad, et me oleksime neutraalsed vahendajad, vahekohtunikud või, või me siiski esindame seal mingeid huvisid? on täiesti selge, et me ei suuda neile anda rahuldavat äh, vastust. suur tänu, härra Huntis ja nüüd on jäänud meil natukene aega ka meie külalisel vastata küsimustele, järgmised kõne, küsijad saavad kahjuks vähem aega, mul on väga palju kahju, aga minut aega kõigepealt. Äh, proua Prisatšitš, palun. suur tänu, mina tahaksin härra Laitšekit äh, südamlikult tervitada Euroopa Parlamendis. Teie Teil on suured kogemused Lääne-Balkani riikides ja ma ei hakka teie käest küsima konkreetset tähtaega, sest ma tean, et seda tähtaega ei, ei, ei saa teie paika panna, aga tahaksin küsida Montenegro väljavaadete kohta. milline on olukord, kuidas see riik areneb? suur tänu, proua Ibrisatšitš suur tänu, et pidasite kinni ka kõneajast ja nüüd härra proua Poskurt, palun üks minut. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin teie käest, härra Laitšek, küsida küsimuse Bosnia kohta. kuidas reageeriti seal selle tulevikustrateegiale, mille Euroopa Liit kahekümne esimesel märtsil paika pani. kas Bosnia oli sellest vaimustunud? ja teiseks, meil on USA ja Türgi rahvusvahelised võtmetähtsusega partnerid äh, selle strateegia läbiviimisel, kuidas nemad äh, reageerisid sellele strateegiale, mis te arvate, kas meil õnnestub see strateegia ellu viia? see must nimekiri inimestest, kes äh, kohtusüsteemi tööd äh, tõkestavad, võib-olla seda tuleks ka mainida. ja viimane küsimus, kuidas teie esindaja sealses piirkonnas töötab, sest viimasel ajal oleme me näinud, et Euroopa Liit ei ole võimeline rääkima ühel häälel. kas Bosnia puhul me seda õnneks suudame? kas see uus isik, kes tööle võetakse, ei peaks võib-olla natukene ettevalmistustööd tegema? suur tänu, järgmisena härra Vaigel, palun üks minut. suur tänu, ei ole mitte mingit kahtlust, et Bosnia-Hertsegoviina on nii geograafilises kui ka poliitilises mõttes kogu regiooni eh, südameks, selle regiooni südameks, millega härra Laitšek tegeleb mul on väikene probleem, kui me üritame eh, tunni aja jooksul läbi võtta kogu regiooni riigid, sellepärast et äh, probleemid erinevates riikides on erinevad, nii et äh, me ei, oleme alati ajahädas, kui me üritame kõiki neid riike korraga läbi vaadata. Bosnia puhul me ei tohiks liiga palju keskenduda isikutele. et Äh, milline peaks olema see inimene, kes suudaks kõiki Bosnia-Hertsegoviinas esindada. tegemist on poliitilise küsimusega, mida on võimalik lahendada regionaalse lähenemise kaudu. Mm, meil on vaja kõrgetasemelist poliitilist konverentsi selleks, et äh, mõelda Bosnia-Hertsegoviina tuleviku üle. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me peaksime lubama Horvaat-, seal teha suuremaid ja kiiremaid samme Euroopa Liidu liikmeks saamise suunas. suur tänu, härra Vaigl ja küsimuste vooru lõpetab äh, kolleeg Postinaaru, kes saab üheks minutiks sõna. suur tänu, härra president, härra esimees, suur tänu, härra Laitšak, et äh, kogu aeg panustate Välisasjade Komisjoni töösse äh, Lääne-Balkani riikide puhul. mul on üldine märkus, vähemalt Albaania puhul on täiesti selge, et me kukkusime läbi rääk-, ühel keelel rääkimisel ja tulemus on väga halb. meie parlamendi kõik fraktsioonid äh,, äh, aga ka parlament ja Euroopa Komisjon, nagu te võib-olla teate, Albaania parlament natukene aega tagasi muutis reegleid ja uute reeglite kohaselt, mis on täiesti esmakordsed äh,, seal on nii, et kõigepealt hääletada ja siis toimub arutelu, see on täiesti originaalne lähenemine, võib-olla me peaksime siin mõtlema selle peale, kas võtta seda üle või mitte. võib-olla te teate. parlamendi esimees süüdistas mind korruptsioonis ja see on täiesti uskumatu olukord, täiesti enneolematu, et nüüd on kolm nädalat, et veenda seda parlamendi esimeest, et ta kas vabandaks või võtaks oma süüdistuse tagasi, aga ta ei teinud seda. suur tänu, härra Postinaru ja nüüd on meil üksteist inimest, kes soovisid kõna üle kahekümne küsimuse ja kümme minutit vastuseks, aga olen veendunud, et tipp-poliitik minu kõrval saab sellega hakkama suur aitäh nende küsimuste eest, mul on väga hea meel alati siin olla, ma tahaksin äh, tuletada teile meelde, et ma ei vastuta mitte ainult äh, Lääne-Balkani eest, vaid ka Ida-Euroopa küsimuste eest ja võib-olla te tahaksite äh, millalgi arutada minuga selliseid riike, nendega probleeme nagu Venemaa, Valgevene ja nii edasi. mis puudutab nüüd teie küsimusi, siis ähm, härra Kukan, Albaania küsimus, mida veel ära saaks teha? ma arvan, et

olukorra stabiliseerimiseks on juba palju ära tehtud pärast jaanuari lõpus toimunud traagilisi sündmusi. meie eh, sõnum on eh, väga selgelt edastatud meie Euroopa Liiduna ja koos eh, OSCE ja Ameerika Ühendriikidega oleme suutnud rääkida ühel häälel, me oleme ümarlauad algatanud, aga me peame olema oma tegevustes järjepidevad, me peame jätkusuutlikult saatama välja ühtseid sõnumeid, meil on vaja tagada seal poliitiline dialoog ja teiseks tuleb öelda, et valimised peavad olema olema õiglased ja vabad nii suures ulatuses kui vähegi võimalik ja poliitilised juhid teavad, mida tähendavad vabad ja õiglased valimised ja mida selleks ära tuleb teha. meiepoolne äh, surve peab olema pidevalt äh, tuntav, et äh, nad teaksid, mida me ootame. mis puudutab nime küsimust, Makedoonia küsimuses, siis ääretult oluline on selle küsimusega tegeleda kohe pärast valimisi ja valitsuse moodustamist Äh, tegemist on äh, võimalusega, mis ei kordu äh, ja poliitilised juhid Skopjas teavad, et kui see võimalus käest lasta, on selle probleemiga väga keeruline toime tulla. Nad teavad, et see selle probleemi lahendus on võti, mis avab nende tee NATO-sse ja Euroopa Liitu ja see peab olema nende üks esimesi prioriteete. mis puudutab äh, dialoogi äh, Pristini ja Belgradi vahel, siis ääretult oluline äh, on meeles pidada seda, et meil on suveräänne lähenemine selliste küsimusega tegelemine, mis mõjutab eh, inimeste igapäevaelu, eh, on eh, midagi, mida tuleb teha. see, mida on juba ära tehtud CEFTA ja registrite küsimuses, on midagi, mis aitab asjadega edasi liikuda ja me oleme üsna ambitsioonikad. me tahame liikuda edasi nii kaugele ja nii kiiresti, kui Pristini ja Belgradi kolleegid on valmis vastu võtma oluliseks eesmärgiks on luua atmosfäär, et mõlemad pooled tunneksid, et eh, see avatud dialoog, eh, mõlemat poolt kaasav dialoog oleks nende mõlema poole jaoks kasulik. Eh, see on meie filosoofia, kui me selle dialoogi küsimuses tööd teeme. proua Pakk. Bosnia-Hertsegoviina me ei ole rõõmsad ja mina olen ise väga pettunud selle üle, kuidas valitsus moodutati, moodustati ja me oleme pettunud ka protsessi äh, tulemuse üle. siin me ei räägi mitte ainult arvnäitajatest Äh, Bosnia-Hertsegoviinal on vaja tugevat äh, valitsust, mitte nõrka valitsust äh, ja seda igal tasandil ja seda selleks, et see valitsus omaks jõudu ja julgust suuri reforme läbi viia ja et valitsusel oleks julgu ja jõudust, jõudu ja julgust reforme ka parlamenti ja arutuseks saata. Mm, me saadame sinna riiki personali ja ka rahalisi vahendeid eh, selleks, et eh, seal riigis saadakse tegeleda Euroopa küsimustega. Eh, ja me tegeleme kindlasti ka Daytoni küsimusega. uus Euroopa esindus tähendab see seda, et personali küsimus muutub paremaks, rohkem raha antakse ehm, sada miljonit eurot aastas Bosnia-Hertsegoviina jaoks on väga tugev stiimul, aga teisest küljest eh, tuleb meelde, meeles pidada seda, et ähm, ähm, kasutatakse, kui vaja, ka selliseid äh, vahendeid eh, nagu ähm, vahendite külmutamine. mis puudutab Dayton plussi, siis ma arvan, et meil seda vaja ei ole. meil on vaja panna paika see, kes mille eest vastutab. me ei saa eeldada, et Bosnia poliitikud räägivad ühel häälel, kui rahvusvaheline kogukond seda ei tee. ja välisministrite järelduste vastuvõtmine märtsikuus oli väga äh, tugev signaal Euroopa Liidu äh, poolt äh, Äh, selles osas, et me teame, millised instrumendid on, me teame, äh, mis seal toimub ja äh, me panime kirja, mida me ootame Bosnia-Hertsegoviinalt ja see on tegelikult suhtumine, mida me tahame teiste rahvusvaheliste partneritega jagada. selgus on väga oluline, see, mida me tahame seal teha ja mida me tahame seal toimumas näha. Kosovo küsimuses me koondame ümber Euroopa Liidu eh, esindatuse seal, me tahame, et Euroopa Liit oleks rohkem nähtav seal, me tahame, et meie roll oleks olulisem ning eh, arutelud praegusel hetkel läbi eh, liikmesriikide vahel veel käivad Albaania puhul mainisin mõned korrad vaatlusmissiooni. mina üldiselt pooldan vaatlejaid, sellepärast et mm, see on positiivne, aga samas tuleb selgelt tuua välja see, et teie, vaatlejad, ei ole see, kes valitsus, vabad valimised tagavad. Äh, aga ma arvan, et valimiste vaatlemine kui protsess on alati hea. härra Katšin, äh, Bosnia-Hertsegoviina küsimus. jah, äh, me teeme vaikselt, tagasihoidlikult tööd nendes küsimustes, me oleme olnud kontaktides erinevate poliitiliste juhtidega seal selleks, et Äh, tagada tugev ja usaldusväärne valitsus. Äh, mis puudutab nimeküsimust äh, ja Fairumit, siis nagu ma ütlesin, siis see on nende poolt lahendust vajav küsimus, sest kui nemad selle lahendust leia, siis progressi ei ole võimalik saavutada, aga progressi me ometi tahame näha. mis puudutab Kosovo presidenti, siis rohkem ma öelda teile ei saa, mida te juba teate, aga oluline on leida põhiseaduslik lahendus sellele küsimusele ja seda tehti, põhiseaduslikku kriisi enam ei ole, otsus langetati Kosovo poliitiliste institutsioonide raames. serblaste osalemine Kosovo poliitilistes protsessides, jah, see on osa dialoogist, see on osa meie dialoogist Belgradiga, sellepärast, et Belgrad osaleb liitumisläbirääkimiste protsessis ning kõik nende tegevuste aspektid, mitte ainult nõuete tehniline elluviimine, vaid Belgradi üleüldine suhtumine Euroopa Liitu ja oma naaberriikidesse on eh, see, mida me hindame nende edusammudega seoses. härra Latšek, eh, ma hindan seda, et meil oli, et, et toimus kohtumine eh, linnapeadega ja ma arvan, et see on väga hea asi, mis puudutab rahvaloendust, siis meie oleme pidevas kontaktis kõikide kontaktidega sealt koha peal ja me teeme kõik selleks, et see rahvaloendus vastaks meie ootuste ja eeldustele. see on kõik, mida ma praegusel hetkel öelda saan. Äh, Kosovo inimesed peaksid äh, dialoogi pidama, äh, neil ei ole midagi kaotada, vastupidi, nad saavad seeläbi tõestada, et nad on aktiivsed osalejad selles tundlikus protsessis. see on ka äh, äh, hea näitaja, et tõesti edu on võimalik saavutada Eh, siin on küsimuse all Kosovo prestiiž eh, rahvusvaheliste partnerite silmis. mis puudutab Euroopa Liidu kohalolekut, eh, siis praegusel hetkel me püüame leida ajutisi lahendusi, mis äh, äh, aitaksid meid üle sellest vaheperioodist, muutuste perioodist. me tahame et äh, meie esindajad oleksid seal kohapeal ja et me saaksime jätkata oma töödega. väga keeruline on alati ajakavast rääkida, sellepärast et, äh, et mm, äh, arutelud toimuvad praegu, need on pooleli, lõplikku tulemust ei ole, aga ma loodan, et kahe-kolme kuu jooksul saab meil olema struktuuride ja nimede osas selgus. Horvaatia avalik arvamus eelmisel nädalal ma käisin seal ja ma nägin, et äh, kõik riigiasutused, president, valitsus äh, tegid tööd selle nimel, et äh, täita veel täitmata kriteeriumid ning astuda viimased sammud ja üleüldine õhustik oli konstruktiivne. inimesed mõistavad, et Euroopa Liidu täisliikmeks saamine ei ole kerge, aga ähm, mina olin igal juhul äh, väga rõõmus, nähes seda püüdlust, mida seal riigis tehakse, neid püüdlusi, mida seal riigis tehakse. härra Sennok, mina ei taha rääkida Montenegroga seoses äh, ajakavast, aga ma võin öelda selle, selle riigiga seoses seda, et äh, me teame, et Montenegro teab, mida talt oodatakse, nad teavad, millised on seitse võtmeprioriteeti, mida nad peavad täitma ning nemad annavad meile aru iga kuu edusammudest, mida nad on saavutanud järgmine eduaruanne, mille komisjon oktoobris välja annab, eh, annab meile täpse ülevaade sellest, kus me seisame, milline asjade seis on. Eh, valitsus on tõesti pühendunud, uus peaminister vastutab ainuisiku, vastutab eh, selle protsessi eest koha peal, nii et asjad liiguvad. ja nüüd Fairom ja dialoog Äh, Mardi raport äh, Eula, Euleks äh, on kutsunud tunnistajaid, ei ole probleeme eelarvega, personaliga, uurimiseks on paika pannud reeglid, me Äh, loomulikult praegusel hetkel ei tea, kui su-, suureulatuslik äh, see kõik saab olema, aga me tegeleme erinevate küsimustega, kui nad jooksvalt äh, tulevad. ma arvan, et Lääne-Balkani riikides ei ole mm, läbirääkimisväsimus, reformide väsimus ja ma, ma arvan, et kui laienemisperspektiivi ei oleks, siis oleks olukord palju hullem. kõik riigid teavad, et neil on see perspektiiv. Nad teavad, millised on meie ootused, milline on meie seisukoht. meie omalt poolt peame olema väga selgesõnalised omapoolsetes tingimustes, mis me oleme esitanud. me peame selle ehm, eesmärgi hoidma neile käega katsutava Eh, see on ainus võimalus, kuidas neid eh, hoida motiveerituna. mis puudutab nüüd Bosnia-Hertsegoviinat, siis nagu ma juba ütlesin, siis eh, meil on vaja, et rahvusvahelise kogukonna roll oleks selge. me peame panema, tegema selgeks oma esinduse eesmärgid koha peal. me peame leppima kokku tingimused selleks, et kõrge esindaja ja tema pädevused koomale tõmmata Eh, sest et meie oleme poliitilise süsteemi element ja kui poliitiline süsteem korrektselt ei tööta, siis see tähendab seda, et meie rahvusvahelise jõuna ei eh, toimi ka piisavalt tõhusalt eh, Bosnia-Hertsegoviinas. see tähendab seda, et me ei saa süüdistada mitte ainult kohalikke võime, me peame kõik omalt poolt tegema, et kõik oleks selline, nagu ta peab Kosovo presidendivalimise osas ma juba mainisin oma seisukoha. Albaania küsimusele ma vastasin ka juba. Euroopa Liidult eeldatakse selgust ja perspektiive, see tähendab seda, et me ei tohi lisada lisatingimusi protsessi jooksul, me peame eesmärki käegakatsutavana hoidma. Liis-, viisa liberaliseerimise puhul on seda saavutatud, see oli hea näide, ja nüüd Montenegro, Horvaatia teavad näiteks praegu äh, Äh, seda, kus nad seisavad, äh, milline on asjade seis ja mida nad äh, tegema peavad, et eesmärki saavutada ka laienemise vallas. ma arvan, et ma vastasin ka liitumisperspektiivi küsimusele. meie rahvusvahelised partnerid Bosnia-Hertsegoviinas, eriti just Türgi ja USA, hindasid kõrgelt märtsikuiseid järeldusi, sellepärast et mind küsiti minult küsiti sageli seda, et milline on Euroopa Liidu roll, millised on teie instrumendid, milline on teie strateegia ja nüüd äh, Äh, nende järeldustega, me oleme nendele küsimustele vastanud, äh, seda me pakume, mida me oleme välja öelnud äh, ja me saame arutada nüüd rahvusvaheliste partneritega seda, milline peab olema rahvusvaheline roll Bosnia-Hertsegoviinas, see võtab kõik loomulikult aega ja Vene Föderatsioonil on loomulikult oma seisukoht seda, selles osas, eh, mida seal riigis tegema peaks, aga Euroopa Liit peaks olema juhtrollis eh, selle küsimuse lahendamisel. me oleme selleks võimelised. ma arvan, et eh, nüüd ma olen kõikidele küsimustele vastanud. härra Postinaru, Ähm, olles äh, rääkinud regiooni partneritega, äh, oleme alati rõhutanud seda, et meie peame oma Euroopa sõnumeid äh, edastama, me ei tohi lastel kaasa kiskuda nende sisevõitlustesse, nagu härra Kukan ka alguses ütles, sõnumid, mis Euroopa pealinnadest ja Brüsselist tulevad, peavad olema väga selged. suur aitäh! Grazie. Come vede, i colleghi hanno apprezzato la suur aitäh, nagu te näete, kolleegid hindavad väga teie ajalist täpsust ja ka teie väga põhjalikke vastuseid. tõesti väga hea tulemus, eriti arvestades seda, et teie kõneaeg oli piiratud nii et suur aitäh tulemast ja palju edu teie töös ja paari nädala või kuu pärast kindlasti tulete siia tagasi selleks, et ähm, meid kursis hoida nende küsimustega. Te andsite meile äh, teada ka sellest, et parlamendi roll on selles osas oluline. suur aitäh ja nüüd paari minuti pärast alustame hääletust. Chairman, can we uh, start because lugupeetud härra esimees, kas võiksime alustada, sest et mind ootavad teised koosolekud pärast? My answer to the question is yes. jah, söör. Shall we proceed with the votes and... ehk siis äh, jätkaksime hääletust ja palun pange oma hääletuskaardid äh, õigesse kohta. And we shall start with the report of Mr Albertini. kõigepealt härra, härra Albertini raport. kas kõik on valmis? number kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kompromiss neli poolt. aitäh, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu kontrollime üle, nii et kolmkümmend kuus elektrooniline hääletus on alanud. can see there. Yeah. And you tell me when to close. Well, I can close now. Close the vote. So hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. edasi number viiskümmend. kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud viiskümmend üks poolt. vastu. tagasi lükatud viiskümmend kaks kontrollime siis üle viiekümne ühe. say the vote is closed. The vote is closed. hääletus on lõppenud. nelikümmend üks kaheksateistkümne vastu tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend neli poolt, vastu. kontrollime üle. So fifty four. viiskümmend neli. Fifty four. The vote is open. viiekümne nelja osas on hääletus alanud. So vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt So, compromise number six. Who is in favor? kompromiss kuus, kes on poolt? kes on vastu? heaks kiidetud. Move to fifty nine. edasi lähme viiekümne üheksa juurde, kes on poolt, vabandust, jah. mis sai viiekümne kuuest? see oli heaks kiidetud. viiskümmend kolm kiideti heaks. ma vabandan, ma vist ei pööranud siis tähelepanu. härra esimees, viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. number kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, kontrollime selle üle. hääletus on alanud number kuuekümne osas. The vote is closed, so hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud kolmkümmend viis vastuhäält, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kuuskümmend kaks, vabandust, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, vabandust, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromissettepanek number seitse poolt, vastu erapooletuid, heaks kiidetud. edasi kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime selle üle, nii et kaheksakümne ühe osas hääletus alanud. okei okay,, vote is closed. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu. kontrollime selle üle, nii et kaheksakümmend neli hääletus on alanud Vote is closed. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend kaks vastu. edasi kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kolmekümne kahe vastuhäälega, kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu. see on heaks kiidetud. väga vabandan, erapooletuid äkki? hea küll, kontrollime siis kaheksakümne üheksa üle. hääletus on alanud. Close the vote. hääletus on lõppenud. seda ma nüüd küll ei oodanud. nii et see on siis tagasi lükatud. Now äh, ninety uh,, who, yes. number üheksakümmend, jah, palun. It's a mistake in my voting. ma tegin vea oma hääletamisel. It, it already falls, so it already fell, so there was see niikuinii lükati tagasi, nii et äh, sellel ei ole enam tähtsust Thank you very much. Now, ninety, who is in favor? üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid äh, heaks kiidetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss äh, kaheksa, kes on poolt, vastu, see on heaks kiidetud. 103, who is in favor? Who is kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükata. Äh, sada üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada viis poolt, vastu see vist on heaks kiidetud, aga kontrollime üle saja viie. hääletus on alanud. Close the vote. hääletus on lõppenud. see lükati tagasi kahe häälega. sada kuus, kes on poolt, vastu. see on tagasi lükatud. sada seitse, kes on poolt kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss muudatusettepanek number üheksa, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number sada viisteist, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss kolmteist kolmes osas, esimene osa, kes on poolt? härra Vigenin. minu fraktsiooni nimel olen selle vastu, et me hääletame suulist Rahvapartei muudatusettepanekut, kui nad seda väga tahavad, siis võib selle teha muudatusettepaneku ju täiskogus, et me saaksime seda korralikult arutada. So We are asked to listen palutakse, et suuline muudatusettepanek ära kuulata. Eh, se c'è un'oppositsioone di una persona, eh, anche una sola. kui keegi on selle vastu, kui on isegi üks inimene, kes on selle vastu, siis eh, seda hääletada ei saa ja esitame selle siis täiskogus uuesti. seega hääletame siis nüüd kompromiss kolmeteistkümne esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on heaks kiidetud, edasi kolmas osa, kes on poolt, kolmas osa, sellepärast et teine osa jäi välja, sest et keegi oli selle vastu, nii et kolmas osa, kes on poolt, vastu, see on vist tagasi lükatud kui soovite, siis kontrollime. hääletus on seega lõppenud. Teil oli täitsa õigus. nagu alati nüüd sada kolmkümmend kaheksa kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss neliteist poolt, vastu, era-, erapooletuid heaks kiidetud, sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu peame üle kontrollima. hääletus on alanud saja neljakümne kaheksa osas. Vote is closed. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. sada viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud kontrollime saja viiekümne kolme üle, hääletus on ava-, alatud. Closed. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. sada viiskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, vist tagasi lükatud, aga kontrollime üle, saja viiekümne nelja, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud see on tagasi lükatud. sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. sada vii-, sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu kontrollime üle, saja seitsmekümne kuue, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. veel üks lisahääl. see on heaks kiidetud. edasi sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu. kontrollime selle üle, kontrollime saja üheksakümne teist muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, kontrollime üle, sada kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud ja see on heaks kiidetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu. kontrollime jällegi sada kaheksakümmend seitset. hääletus on alanud. Voting is closed. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt vastu. nii et sama enamus, see on heaks kiidetud, sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt. vastu. erapooletu tagasi lükatud sada üheksakümmend. langeb ära, kui sada kaheksakümmend kuus vastu võeti ja see võeti vastu. kompromissettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu era-, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaks, poolt, vastu, era-, vastu võetud. kakssada neli poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kuus, poolt, vastu tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada üheksa poolt, vabandust, kakssada kaheksa, kakssada kaheksa, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on alanud kakssada kaheksa. Vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. järgmiseks kakssada kuusteist, kaheksateist. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu. tuleb kontrollida, kakssada kaheksateist hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksateist poolt, vastu erapooletu. tundub, et sama häälte enamus, aga kontrollime. kakssada üheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud suuline muudatusettepanek number kaks kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmises kompromissettepanek kakskümmend kolm, ei kakssada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tundub, et tuleb kontrollida, kakssada nelikümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kas töötab? vastu võetud. järgmiseks kompromissettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada, kakskümmend viis kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, kakssada kuuskümmend kaheksa. hääletus on alanud. härra Van Orden, kas te hääletasite oma muudatusettepaneku üle? hääletus on lõppenud. jah, hääletasite, vastu võetud kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu. tuleb kontrollida. kakssada seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks üksteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt. seitseteistkümmet ei hääleta, nii et kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa, üheksateist poolt, vastu tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. üheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm poolt, vastu, era-, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite, neli, hääletus on alanud. Okay. Okay. Can I close the vote? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud järgmiseks eelarvekomisjoni arvamus. kõigepealt üks pluss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus pluss seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. ülejäänud lõiked. neli, viis, kaheksa ja kümme, raportöör on vastu. hääletame neid korraga neli, viis, kaheksa ja kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline hääletus kogu raporti üle muudetud kujul. kes on poolt? hääletus on lõppenud. härra Albertini, suur edu teile. härra Meier soovib sõna

So here we'll uh, at one point we'll have to slow down. nüüd aga tuleb meil natukene aeglustada tööd, sest meil on vaja selgitada paari asja, eriti mis puudutab suulist muudatusettepanekut viis, kui me selle juurde jõuame, siis peame täpsemalt vaatama, mida täpselt tuleb teha, sest raportöör tahab ja proua Kopa tahtis sõna saada. suur tänu, härra esimees, tahaksin tagasi võtta oma muudatusettepanekud üheksa, kolmkümmend kaks, viiskümmend viis ja kaks tuhat üheksa. vabandust, kakssada üheksa, vabandust see on siin praegu Kreeka demokraatia muudatusettepanekud, nii et äh, üheksa, kolmkümmend kaks, viiskümmend viis ja kakssada üheksa. hästi. tehke need märkmed. üheksa, kolmkümmend kaks, viiskümmend viis ja kaks tuhat üheksa hästi. kas olete valmis? muudatusettepanek kuus. kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. seitse. poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. kaheksa. poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. kümme. poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis edasi, suuline muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vast-, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. see on minu enda oma, nii et hästi. vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu. tuleb kontrollida kolmkümmend neli elektrooniline hääletus. Close the vote. hääletus on lõppenud vastu võetud üks hääl ühehäälse häälte enamusega, kolmkümmend viis poolt. vastu, erapooletu vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, kuid tuleb kontrollida kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud meil on kolm lisahäält, kolm häält on üle. see on vastu võetud viie hääle, viiehäälelise häälteenamusega, kuid kolm häält on lisaks, nii et äh, viis on neli, viis, nii et äh, kolm häält on siiski üle. Let's sort it out and then we'll move ehk et lahendagem see ära, kolmkümmend üheksa on see ja nüüd nelikümmend. kontrollime kolmekümmend nelja, sest, sest see oli ühe häälega ainult. kolmkümmend neli uuesti elektrooniline kontroll, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. olete te rahul nüüd? hääletus on korrektne. tundub, et mõned on siin saalis oma meelt muutnud ikka paremas suunas. nelikümmend, kes on poolt, vastu tundub, et tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa ja viiskümmend, sest nad on ühesugused poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud see oli selge tulemus. aga härra Van Orden, kui te tõesti teisiti ei suuda, ei saa, siiski või nelikümmend üheksa, viiskümmend elektrooniline kontroll. Vote is closed. hääletus on lõppenud. ma ei tahtnud, tahtsin teid säästa sellest pettumusest, jah väga,. väga-väga selge tulemus. viiskümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend neli neljas osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, tuleb kontrollida teist osa. elektrooniline hääletus nelikümmend, teine osa viiskümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? vastu. erapooletu. tagasi lükatud. neljas osa, kes on poolt? vastu. erapooletu mulle tundub, et tuleb kontrollida, elektrooniline kontroll, neljas osa, viiekümne neljas muudatusettepanek, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud ühehäälelise häälteenamusega ja keegi ülehääli ei ole andnud nüüd küsid, palud sa mult küll liiga palju viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. hästi, suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu era-, vastu võetud. nüüd viiskümmend, ei, kuuskümmend kaks, ei siiski. viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt. ei, kuuskümmend kaks, vabandust. ei siiski, kuuskümmend üks kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, aga tuleb kontrollida kuuskümmend kaks, kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. see on see on lisaks suulisele muudatusettepanekule, anti mulle praegu teada, see on lisaks suulisele muudatusettepanekule number kolmkümmend, siis muudatusettepanek seitsekümmend ja see on vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu. tundub, et äh, vastu võetud, kuid kontrollime. seitsekümmend viis elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud seitsekümmend kuus pluss sada, need on tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, suuline muudatusettepanek number neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi üheksakümmend üks poolt. vastu. suuline muudatusettepanek neli juba hääletati, nii et üheksakümmend üks on nüüd. Nine, üheksakümmend üks. kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tundub, et vastu võetud. üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime. sada kaheksa elektrooniline kontrollhääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, era-. tundub, et tagasi lükatud, kui kontrollime. sada kaksteist, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kolmteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. tuleb kontrollida. elektrooniline kontroll, esimene osa, muudatusettepanek sada kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud jällegi üks poolthääl rohkem kui vastuhääli. teine osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. või soovite, kontrollime ja palun teine osa, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja te teadsite seda, jah? ja te teadsite. Te oleks võinud seda sosistada mulle, mitte hõigata nüüd sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu. tundub, et tuleb jällegi kontrollida elektrooniline hääletus, sada viisteist hääletus on alanud üks on puudu. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu. näeme siin tõesti parteijoonest kinnipidamist, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend ja sada nelikümmend poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, jah. ma ei hakka kontrollima sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. raportöör soovib midagi kommenteerida, sada nelikümmend kaks ja ära kvaliteerida soovisite saata sõna saja neljakümne kahe osas, aga pärast sada nelikümmend kahte. sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd palun härra Kvalteeri soovib sõna sekka saada. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin teha suulise muudatusettepaneku lõike kolmekümmend kohta, mis arvestab äh, suulist muudatusettepanekut kakssada üheksa, mis võeti tagasi, kus äh, solidaarsust ja legaalset kohustust paremini defineeritakse. nii et mul on suuline muudatusettepanek, kus äh, ütleb, et kahepoolne, mitmepoolne abi on väga hea solidaarsuse tagamiseks, juhul kui mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki rünnatakse, ilma et läheks vastuollu NATO rolli Euroopa Liidu julgeolekustruktuuriga ja samal ajal austab liikmesriikide suveräänsust. Who is opposed to this oral amendment? kes on selle suurise muudatusettepaneku vastu? mina olen selle vastu. ütleb härra von Orden, nii et me selle läbi. me nüüd muudame siit NATO-st nagu ming-, teeme NATO-st nagu Euroopa julgeolekustruktuuri osa. see on väga naljakas, NATO on siiski suurem, ärgem tehke teda päkapikuks Äh, sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, ma arvan, et vastu võetud, kuid pole päris kindel, sada nelikümmend kuus, kontrollime elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud jällegi üks hääl rohkem poolt kui vastu, sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tagasi lükatud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kolm langeb ära, jah, sest kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd sada, suuline muudatusettepanek viis. kes on poolt? vastu. jah, vabandust, tõesti sada viiskümmend kaheksa hääletajat, sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi, vastu võetud. ja nüüd härra Kvalteeri. kas te soovite selgitada kõigile? ei, ei, tegemist on tehnilise selgitusega, ütleb härra Kvalteeri. suuline muudatusettepanek viis Need on muudatusettepanekud sada kuuskümmend üks kuni sada kuuskümmend neli ja sada kuuskümmend seitse. Need langevad ära, nii et ainult sada kuuskümmend kaks on see, mida hääletada, siis tuleb minna suurise muudatusettepaneku kuus juurde. ja nüüd hääletame kõigepealt sada kuutekümmet kahte, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks suuline muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, vast, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu sada seitsekümmend kuus kontrollime, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, seda tuleb kontrollida. sada kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu. kontrollime, sada kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, ta-, vastu võetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu vastu võetud sada üheksakümmend kuus poolt, vastu. ma arvan, et vastu võetud. kontrollime sada üheksakümmend kuus elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. It's adopted. see on vastu võetud. sada üheksakümmend seitse Ehm, mõni ei saanud aru, et eh, vastu tähendab vastu. Ehm, sada üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. see on vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kakssada, kakssada üks, kakssada kaks kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üksteist, kes on poolt, vastu. me peame seda kontrollima. hääletamine on alanud, hääletame muudatusettepanekut kaks tuhat, kakssada üksteist. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kakssada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist, ei, kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud me peame seda ka kontrollima. kakssada kuusteist, kontrollime. elektrooniline hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakssada seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. seda peab kontrollima. muudatusettepanek kakssada kakskümmend, kontrollimine algas. hääletamine lõppenud. see on tagasi lükatud. Äh, kakssada kakskümmend üks, kes pooldab seda, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse kahes osas kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. me peame siis tei-, teist osa kontrollima, muudatusettepanek kakssada kakskümmend seitse, teine osa, hääletamine algas. hääletamine lõppes. see on vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt ei, siiski seda ei hääletada, kakssada kakskümmend üheksa kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks langeb ära. ei Äh, ei, seda tuleb siiski hääletada, ütleb esimees. Äh, kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kontrollime seda, kakssada kolmkümmend viis läheb hääletusele. hääletamine lõppes, see on vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud see oli ilmselge tulemus. kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, ei, äh, ütleb esimees äh, kakssada nelikümmend siiski, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm, hääletamine algas. hääletamine lõppes. jah, see on tõesti vastu võetud kakssada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu. palun tõstke käsi korralikult, me peame kontrollima, muudatusettepanek kakssada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. kakssada viiskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üks poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kolm kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu me peame seda kontrollima. kakssada viiskümmend kolm, esimene osa elektrooniline kontroll. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kahe häält, kahehäälelise enamusega. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on sama häälte enamusega vastu võetud. kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime ettepanekut kakssada viiskümmend viis, hääletamine algas. hääletamine lõppes. see on tagasi lükatud. kolme häälega. hea küll, eh, kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suurim muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kuus, kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend viis. Ehm, kakssada kuuskümmend neli võeti vastu ja nüüd meil on kakssada kuuskümmend viis. kakssada kuuskümmend viis, kes on poolt? vastab. me peame seda kontrollima, kakssada kuuskümmend viis, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 aga kontrollime siiski. kakssada seitsekümmend üks, elektrooniline kontroll, hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kakssada seitsekümmend neli elektrooniline kontroll. kontroll lõpeb nüüd ja see on tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu. me peame seda kontrollima, kakssada seitsekümmend kuus läheb kontrollimisele, hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. kaks inimest jäi erapooletuks. Need kaks seal. härra Maier ja proua Lösing. hea küll, kaks erapooletut, eh, ühesõnaga tagasi lükatud. Eh, kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus hääletamine lõppes. palju õnne, härra Gualtieri, teile. proua Lösing soovib sõna. jah, ka selle raporti kohta tahtsin öelda, et meie fraktsioon esitab oma alternatiivse raporti eelnõu. aitäh! ja nüüd liigume edasi viimase hääletuse juurde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 Eh, langeb ära. kakskümmend kaks. kes on poolt, vastu, erapooletud? ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime seda siiski elektrooniliselt, niisiis kontroll kakskümmend kaks. ma arvan, et kakskümmend kaks võeti vastu, aga me peame kontrollima. hääletamine lõppes see on tõesti vastu võetud. enne lõpphääletust härra Protatševitš palus sõna, palun, teil on sõna. suur aitäh, eh, sõnum Rahvapartei kolleegidele, te võite hääletada poolt. ja teeme nüüd lõpphääletuse, hääletage palun. hääletus on lõppenud. üks inimene ei ole hääletanud nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud ja palju õnne autorile. härra Albertini, jah see ei ole enam minu teha, see on härra Albertini teha.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 Eh, bene, colleghi, allora possiamo <clears throat> eh, partire con il successivo punto all'ordine del ma arvan, et eh, me saame edasi liikuda järgmise päevakorrapunktiga, milleks on päevakorrapunkt number viisteist. ja tegemist on eh, Jeffrey Van Ordeni raporti projekti esmase läbivaatamisega. ja meie eesmärgiks on siin äh, vaadata nüüd praeguseid väljakutseid ja tegevusi, mis on seotud äh, Äh, miinivastaste tegevustega. Äh, mul on teile äh, üht-teist edasi öelda, enne kui ma annan sõna härra Van Ordenile. muudatusettepanekute esitamiste tähtaeg on kolmas mai ning muudatusettepanekuid arutatakse üheksandal mail ning komisjonis hääletatakse raporti projekti kahekümne neljandal mail. ja nüüd annan sõna härra Van Ordenile, palun, teil on sõna suur aitäh, lugupeetud esimees. Äh, ma loodan, et äh, tegemist saab olema mitte vastuolulise raportiga, äh, sest et tundub, et kolleegid üle kogu parlamendi mm, toetavad mind. tegemist ei ole partisanliku <laughs> raportiga mitte mingil viisil. kaksteist aastat on läinud mööda ajast, mil Ottawa konventsioon jõustus Te eh, kindlasti teate, et tegemist on, mis kirjutati alla selleks, et eh, keelustada eh, jalaväemiinide tootmine, omamine ja kasutamine ning nüüdseks on sellele alla kirjutanud sada viiskümmend kuus riiki meil on praegu palju mureküsimusi selle teemaga seoses ja ma, me leidsime, et asjakohane on rääkida miinivastasest tegevusest ja jalaväemiinidest, eriti võttes arvesse seda, et Euroopa Liit tege-, tegutseb selles vallas, Euroopa Komisjon panustab koos teiste liikmesriikidega, ka Kanada ja USA-ga miinivastasesse tegevusse. paljud meist on panustanud Ottawa deklaratsiooni eh, eh, ning me teame, et eh, tegemist eh, peaks eh, olema probleemiga, millega on võimalik tegeleda ja mida saaks lõpetada, aga me praegu aastaid hiljem näeme ikkagi, et need miinid nõuavad oma ohvreid. Mm, ma keskendun esmajoones jalaväemiinidena, aga me teame ka seda, et sõjast jäänud lõhkeained on suureks probleemiks Ähm, erinevaid lõhkeseadelised ähm, lisaks sellele veel ja äh, ma arvan, et äh, Äh, me peaksime, äh, näitame näpuga neile, kes ründavad äh, tsiviilisikuid kas jalaväemiinidega või improviseeritud lõhkeseadeldistega. üldjuhul on tegemist riigiväliste mm, rühmitustega, terroristidega, mässulistega. lugupeetud esimees, ma pean ütlema, et kolmekümne esimesel märtsil toimus meil seminar, mille eesmärgiks oli to-, toetada rahvusvahelist kampaaniat keelustada jalaväemiinide kasutamine. Äh, osales ka rahvusvaheline Punane Rist, ähm, Sloveenias asuv äh, rahvusvaheline ähm, fond, Halo fond, äh, usaldusfond ja teisedki. lisaks sellele on meile oma kirjaliku panuse andnud teised huvitatud osapooled, nagu näiteks ÜRO miinidevastase tegevuskavase teenistus äh,, Äh, siis äh, äh, USA poolt on tulnud panus norrakatelt samuti ning neljateistkümnenda, seitsmeteistkümnenda märdini, märtsini ähm, oli minu kolleeg äh, kohtumisel Genfis, kus arutati sedasama teemat. loomulikult äh, ma äh, pean ütlema, et me hindame kõiki neid organisatsioone ja nende panuseid, aga ma arvan, et see raport ei peaks peegeldama ainult nende vaateid ja huvisid. kui me tahame lõpetada jalaväemiinide poolt põhjustava, põhjustava ähm, tragöödia, siis peame midagi konkreetset ära tegema. ja ma juhin teie tähelepanu eriti just raporti viimasele pealkirjale, peale, kus me eh, kutsume üles eh, keskenduma rohkem sellele mm, küsimusele ja eh, julgustame neid riiki, kus see probleem on tõsine, midagi ise ette võtma ja rahastust leidma, nagu näiteks Angola puhul. loomulikult Äh, on siin äh, probleemiks ka rahastus, komisjonis äh, peaks olema määratud eelarverida selle tegevuse jaoks, sellel oli üksmeelne toetus. kokkuvõtteks ma tahaksin öelda, et parema rahvusvahelise koostöö ja prioritiseerimise abil on võimalik parandada ähm, jalamiinide kaardistamist, leidmist ja demineerimist ja ähm, see aitab kaasa äh, saavutada jalaväemiinide vaba turvaline äh, äh, elukeskkond ja see on täiesti saavutatav eesmärk, aitäh! suur aitäh, härra Van Orden! ma ei öelnud teile, et tegelikult me oleme ajast, ajaga kimpus natukene äh, Äh, hommikune arutelu äh, võttis natuke rohkem aega, kui on planeeritud ja hääletus samuti. Äh, me saame seda raportit arutada muul ajal, härra Füüle juba ootab oma sõnavõtu korda ja seetõttu me palume praegu kõnedel võimalikult lühidalt teha, et kiiresti sellega ühele poole saada. härra Kelam, palun suur aitäh, äh, ma tahaksin tänada kolleeg Van Ordenit selle suurepärase raporti mm, projekti eest ja äh, me ei tohiks end lasta kõrvale teele juhtida äh, sellest edusa-, nendest edusammudest, mida on juba saavutatud, sellepärast et numbrite taga on siiski veel väga olulisi probleeme, mis puudutavad inimesi ju härra Van Orden äh, mm, mainis äh, väga õigustatult siin äh, mai-, miinide demineerimisprogramme ja ohvrite abistamist. üheks probleemiks on eelarve ning mitme riigi poolse rahastamissüsteemi puudumine vaatamata sellele, et edusamme on juba saavutatud, on siiski veel suuri riike, kes ei ole jalaväemiinide keelustamise leppega liitunud, Hiina, Venemaa, Ameerika Ühendriigid, äh, lisaks veel mõnedele riikidele. ja ma arvan, et see raport äh, on hea võimalus Euroopa Parlamendi jaoks avaldada omalt poolt survet äh, nendele riikidele ja me peame mõistma ka seda, et äh, kui ainult üks aktiivne kasutaja välja tuuakse, äh, kes äh, miine paigaldab, siis kolmeteistkümnes riigis on endiselt veel erinevad rühmitused, valitsusvälised rühmitused, kes sellega tegelevad ja kolmekümne viiest riigist, kes ei ole liitunud selle keelutamise lepinguga, Äh, neil on äh, sada kuuskümmend miljonit miini äh, kokku ja me peame selle küsimusega kindlasti tegelema uh,. proua Kopapa, suur aitäh, minu arvates see raport, mille on töötanud välja härra Van Orden, on väga hea alus meie aruteludeks ja ootan huviga head koostööd minu arvates tuleb siin mõnda aspekti tugevdada, eriti mis puudutab Euroopa Liidu panust sellesse töösse ning miinialaste tegevuste laiemalt ja öö, plaane tulevikuks. me peame rõhutama Euroopa Liidu panust ja seda, et Euroopa Liit on pühendunud eesmärgile eemaldada maailmast jalaväemiinid täielikult, peame ühtlasi rõhutama rohkem humanitaaraspekti ja ka selle öö, sidet öö, puudutatud piirkondade väljavaadetega. arenguriikides äh, on see kõige suurem probleem, samuti vaestes riikides ja seal on tõelisi probleeme ka inimeste äh, miinijärgel, tagajärjel tekkinud äh, puuetega julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide raames peaks samuti kaaluma seda, et kuidas saaks paremini panustada jalaväemiinide eemaldamise Äh, pingutustesse. mul on plaanis tulla välja terve rea muudatusettepanekutega selleks, et rõhutada ka rahvusvaheliste instrumentide üksteise täiendamise aspekti selles valdkonnas. suur aitäh, proua Kopa, nüüd palun proua Lunatšek, üks minut. Uh, suur aitäh, härra esimees, tahaksin äh, oma fraktsiooni nimel väga tervitada seda rap-, raporti projekt ja mulle meeldib väga selle raporti äh, struktuur, siin on ka konkreetsed juhtumid ja konkreetsed riigid välja toodud, see näitab, et mis on juba tehtud ja mis veel tegemata. piirkondlikud küsimused, me peaksime rõhutama rohkem ohvrite äh, abistamist, vaid üks protsent Euroopa Liidu sellealasest rahastamisest on suunatud sellesse valdkonda, nii et seda ohvrite abistamist tuleb rohkem rõhutada, kuid loomulikult mitte demineerimise arvelt. kõigepealt peaks üles lugema need liikmesriigid, kes ei ole ei alla kirjutanud ega ka ratifitseerinud või äh, ratifitseerinud Ottawa äh, deklaratsiooni ega Cartagena tegevuskava te rääkisite äh, sellest, et ähm, et lõhkeainetest, mis on jäänud äh, sõjategevusest üle, et siin on ka hassettlahingumoon sees ja veel üks äh, viimane aspekt, te rääkisite äh, maamiini eelarvereast, ma ei oska öelda, kas on see hea plaan ja mitte rääkida sellest riikidepõhises programmides, me pea-, võiksime küsida komisjonilt ähm, või ka teistelt agentuuridelt, nad rääkisid meile, millised olid andmed enne kahe tuhande seitsmendat aastat, et, et siis otsustada, milline on parim viis seda rahastada eelarvet. suur aitäh, nüüd palun proua Lösing, üks minut, palun. jah, äh, suur tänu, härra esimees, suur tänu härra Van Ordenile tema põikpäisuse eest, sest tema on tõesti juba tükk aega, väga kaua aega võidelnud selle väga tähtsa teema eest ja ma leian, et tema raport on väga tasakaalus ja ta on peaaegu kõik erinevad nüansid välja toonud. minu fraktsioon ja ka mina tervitame seda raportit ja võib-olla teeme ka muudatusettepanekuid selleks, et jalaväemiinide kasutamine, mida siin ka juba mainiti, et seal tuua välja ka see, et mitteriiklikud ähm, jalaväeüksused kasutavad seda seega on arutelu lõppenud ja nüüd annan sõna uuesti raportöör Van Ordenile, enne kui äh, saab sõna härra Füüle. suur tänu, härra esimees, ja tahaksin tänada kolleege üldiste ja üsna abistavate märkuste eest. loomulikult äh, osa punktidest, mis nad tõstatasid, on äh, täiesti õiged. me arutame neid ja kindlasti meie koostöö osutub väga heaks tahaksin rõhutada, et ma ei tahtnud rääkida siin vanadest asjadest. meil on olnud juba mitmeid raporteid jalaväemiinide kohta siinsamas parlamendis ja oleme rääkinud palju sellest, kuidas see on seotud arenguküsimustega, ma kõ olen kõigest sellest väga teadlik ja see kõik on väga oluline, aga kuna siin on ruumi nii-öelda vähe, siis tahtsin keskenduda sellele, kuidas saaksime kiiremini edasi liikuda. ma toetan seda, mida ütles proua Lunatšek, ohvrite abistamise tähtsuse osas see on olnud peamiseks prioriteediks minevikus ja ma tean, et komisjon juba umbes viisteist aastat tagasi andis palju rahalisi vahendeid selle eesmärgi nimel äh, ja andis sellel äh, eesmärgil raha ka Rahvusvahelisele Punase Risti äh, komiteele. meil on olnud ka eraldi raport kassettlahingumoona kohta ja kui äh, jalaväemiine eemaldada, siis loomulikult eemaldatakse sealt ka kõik muu sõjategevusest järele jäänud lahingumoon. aga tahaksin keskenduda just nimelt jalaväemiinidele. eelarverea küsimus, jah, see on veidi vastuoluline. kindlasti kõik need, kes on sellesse protsessi kaasatud, tahavad eraldi eelarverida. seda nii läbipaistvusest kui ka summast endast tulenevalt, sest et muidu on väga raske äh, järelevalvet teostada selle üle, kui palju tegelikult äh, konkreetsel teema jaoks raha kulutatakse. aga jällegi, ma arvan, et võime seda veel lähemalt analüüsida, nii et härra esimees, jah, ma tean, et meil on aega vähem, olen valmis, kuulame ära kõik märkused, kommentaarid, ettepanekud, äh, võiksime ilmselt äh, kokku tulla ja mõningaid küsimusi ka arutada, suur aitäh! suur tänu, härra Van Orden, hindan väga seda, et olete nii koostöövalmis, nagu te siin ütlesite oma lõppmärkustes ja loomulikult on meil tulevikus võimalik ka sellest teemast põhjalikumalt rääkida. järgmine punkt on mõttevahetus volinik Füülega kaheteistkümnenda aprilli Välisasjade Nõukogu järelduste kohta, see koosolek on kinnine ja seega palun, et parlamendisaadikud saali jääksid, kuid assistendid, ametnikud ja kõik teised peavad saalist lahkuma. nii et annan teile paar minutit selleks, et saaksite saalist lahkuda.